kohe parandaksime, me tahame süsteemi lihtsustada ja tagada ta-, parimate tavade pealejäämise. suur tänu, lõpetame arutelu selle päevakorrapunkti üle, hääletamine leiab aset homme kell kaksteist kolmkümmend. järgmisena on meie päevakorras suulise, suuline küsimus komisjonile, väikeettevõtluse algatus Small Business Act, kriis ja väiksed keskmise suurusega ettevõtted ja kõigepealt saab sõna proua Tsavela palun. suur tänu. suur tänu, proua istungi juhataja, meie suulise küsimuse inspiratsiooniallikaks olid suured muutused meie turul väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele, samuti majanduskriis, majanduslangus, mis meie maailma praegu iseloomustavad. väikese väikeettevõtlusalgatuse reformimine on aidanud probleeme, millega silmitsi seisame, paremini välja tuua. üheks suureks ja tõsiseks probleemiks on juurdepääs krediidile ja illegaalne kauplemine, mis kõige rohkem kahjustab väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. samuti ei tohi me unustada üleilmastumise mõjusid. niisiis me peame tegutsema konstruktiivselt ja oma küsimusega olemegi püüdnud äh, just nimelt konkreetseid ettepanekuid teha ja konstruktiivselt läheneda, tahame hinnata praegust olukorda aga siinkohal tahaksin veel välja tuua seda asjaolu, et olukord on lausa traagiline krediidi küsimuses väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. Portugalis, Kreekas, Iirimaal on olukord iseäranis tõsine. ja võlgade tagasimaksmisega on nii siin kui seal raskusi ja iseäranis muudab see olukorra raskeks väikeste keskmise, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, tarbijate ostujõud on viiekümne protsendi võrra vähenenud ja härra volinik, kas me ei peaks ühenduse tasandil võtma õigusloomelisi ettepanekuid vastu seoses väikeste keskmise suurusega ettevõtete krediidivõimalustega, äkki me peaksime oma praegust süsteemi laiendama ja looma uusi võimalusi ja, ja võtta vastu ka, ka subsideeritud laenude võimaluse, härra Toiral? austatud istungi juhataja, kallid kolleegid, VKE-de tähtsust on siin rõhutatud korduvalt ja siin öeldi et, et üheksakümnel protsendil ettevõtetest on, on tegelikult väikeettevõtted alla viieteistkümne töötajaga ja Euroopa Liit on nüüd teinud algatuse liikmesriikide õigusraamistiku parandamiseks VKE-de jaoks. VKE-de test, millega äh, üritatakse mõ-, hinnata ähm, õigusloomeliste ettepanekute mõju äh, ja liikmes, mitmed liikmesriigid on seda äh, testi läbi viinud, viisteist liikmesriiki on seda teinud väga viletsal tasemel kaheksa liikmesriiki, aga pole seda testi üldsegi kasutanud ja seetõttu pidasime vajalikuks selle küsimuse esitaja, me tahame, et komisjon teeks ettepaneku, algatusettepaneku selle süsteemi reaalseks hindamiseks ja et liikmesriikides viidaks läbi analüüs, selline analüüs peaks olema kohustuslik, me peaksime analüüsima, kuidas me saaksime bürokraatiat vähendada äh, takist-, äh, kõrvaldada takistusi väikeste ja e äh, keskmise suurusega ettevõtete tegutsemise teest, me ei tohiks liigselt koormata selliseid e-, ettevõtteid. oluline on see, et liikmesriigid kannaksid hoolt nende ettevõtete eest, see, neid tuleb kaasata, lõimida õigusraamistikku ja meie soov oleks, et komisjon oleks äh, priimusmootor selle äh, ja käimapanev jõud selle, selles liikumises, selles reformiliikumises ja me peame looma sobivad raamid äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks ja praktilised raamid, mis toimivad. ja nüüd saab sõna härra Barnier. suur tänu! kõigepealt ma tahaksin Äh, vabandada oma kolleeg härra Dajani äh, nimel. ta soovis loomulikult ise teie ees kõneleda, aga paraku äh, on ta praegu väga hõivatud G kakskümmend ettevalmistava koosolekuga ja seetõttu palus ta minul, kel, kel teile vastus anda ja minu töövaldkond on ju sameti, samuti asjakohane. kõigepealt tahaksin tänada äh, härra Toilerit äh, ja teisi küsimuse esitajaid äh, selle eest, et te pöördusite komisjoni poole väikeste, väikeettevõtluse algatuse küsimuses. kakskümmend üks kahekümne ühest miljonist kakskümmend üks miljonit ettevõtet on üheksakümmend üheksa protsenti äh, Euroopa Liidu ettevõtetest äh, ja need on äh, kõik VKE-d. üheksakümmend üheksa protsenti meie nii-öelda ettevõtete kangast on VKE-d ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me aitaksime kaasa dünaamiliste tingimuste loomisele nende ettevõtete jaoks. Need ettevõtted seisavad silmitsi tõsiste raskustega tänu oma suurusele ja ähm, seoses mobiilsusega, ekspordi ja kaubandusega äh, niivõrd suurel turul ja seetõttu koos äh, härra Dajaniga vaatame praegu läbi VKE-sid puudustavaid õigusakte selleks, et soodustada innovatsiooni, mobiilsust ka väikeettevõtete jaoks. loomulikult on mitmeid raskusi, liigsed kulud, likviidsuse puudus, rahastamise võimaluste puudumine Ähm, turu läbipaistmatus, äh, potentsiaalsete investorite vähesus äh, ja nii edasi ja nii edasi. kõik sellised raskused on VKE-de äh, töös igapäevaseks nähtuseks. tööturu, üks tööturu uuring on näidanud, et kriisi tõttu on kaduma läinud kolm miljonit töökohta äh, väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, seetõttu tuleb asuda tegudele ja siin ei ole tegelikult midagi uut, sellest rääkisime juba kahe tuhande kaheksandal aastal. kahe tuhande kaheksandal aastal võeti vastu äh, esimene äh, algatus, väikeettevõtluse algatus Small Business Act, mis võimaldas meil mitmeid edusamme saavutada Äh, ettevõtte algatamisega seotud äh, raskused, äh, raskuseid vähendati, võeti vastu otsemaksete ja alandatud käibemaksumäära ettepanekud ja mõningaid positiivseid muutusi tõi see endaga kaasa. kahe tuhande üheksandast aastast on hinnatud selle algatuse mõju ettevõtetele. Äh, hilinenud maksete osas viidi läbi analüüs äh, muuhulgas, aga me peaksime minema kaugemale, härra Toire, nagu te läksite. Äh, komisjon kavatseb korraldada kõikides liikmesriikides töökojad, et VKE testi läbi viia nii laialdaselt kui vähegi võimalik ja juunis nõukogul räägiti ka, kuhu äh, me tahaksime liikuda selleks, et äh, mikroettevõtete puhul sellist äh, testi läbi viia ja samuti peaksime me testi tulemused muutma nähtavamaks. väikeettevõtluse algatus Small Business Act peab äh, olema järjepidev ja järjepidevust tuleb tagada mõningates äh, olulistes teemavaldkondades. kõigepealt konkurentsivõime parandamise programm VKE-de jaoks. komisjon on äh, eraldanud umbes kaks miljardit eurot VKE-de toetuseks. ja tulevase finantsraamistiku arutelude raames tahaksime me eelarvevahendeid kahekordistada VKE-de jaoks. tahaksime kanda hoolt ka selle eest, et need vahendid antakse Neid vahendeid eraldatakse VKE-dele ennekõike nende kasvuetappide algfaasis, see on tavaliselt just nimelt kõige olulisem ja kõige hapram etapp kavatseme ka rahastamise raskuste vähendamiseks meetmeid võtta, riskikapital, börs on siinkohal ja laenuturg on siinkohal väga olulisteks ettepanekute raskuskohtadeks järgnevate nädalate jooksul kavatseme ka teha ettepaneku mobiilsuse parandamiseks riskikapitali osas. ja kavatseme äh, luua äh, härra Tajaniga ka Euroopa riskikapitalifondi ja kavatseme vähendada seda läbi äh, börs, börsile pääsemise läbi VKE-dele siis äh, siin on mainitud ka pangakri-, äh, mainiti ka pangakrediidi äh, ka seotud raskusi. Äh, nendest äh, peame, sel teemal peame läbirääkimisi pankadega. kahekümne kaheksandal juunil toimus meil kohtumine Baseli hoolsusnõuete ja likviidsuse teemaline kohtumine ja rääkisime seal ka äh, selliste meet-, meetmete mõjudest väikestele ettevõtetele äh, teie kodupiirkondades Euroopas on ka äh, miljoneid väikseid panku ja tähelepanu tuleb pöörata ka innovatsioonile, teadusuuringutele, väikestele keskmise suurusega ettevõtete kontekstides finantsriskide jagamiseks kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast kavatseme parandada pangalaenude saamise võimalusi äh, innovatsiooni ja teadusuuringutega seotud äh, VKE-dele. tahaksime, et VKE-d osaleksid Euroopa, Euroopa struktuurifondide rahastamisprogrammis ja ja ka veel üks teine äh, prioriteet meie jaoks on vähendada bürokraatlikke või administratiivkulusid VKE-de jaoks halduskulude vähendamine VKE-de jaoks on kindlasti eesmärk, mille puhul äh, ei saa liikuda vales suunas. meie eesmärgiks on kahekümne viie protsendi võrra vähendada halduskulusid, võib-olla saavutame isegi enamat. ja mikroettevõtete äh, puhul kavatseme luua erandid raamatupidamisreeglitest, äh, siis halduskulude vähendamine selliste ettevõtete jaoks kolmekümne protsendi võrra on eesmärgiks praegused äh, ettepanekud aitavad meil vähendada äh, halduskulusid kahekümne kahe protsendi võrra, nii et meie töö jätkab. ja veel üks prioriteet. komisjon kavatseb äh, esitada uue laiaulatuslikuma äh, strateegia selle kohta, et parandada juurde, turule juurdepääsu VKE-de jaoks ka äh, riigihangete turule kavatseme nende juurdepääsu sellele turule lihtsustada ja äh, mina leian, et keskenduma peaks ka turulepääsu lihtsustamisele rahvusvahelisele turule. sellest rääkisin ka härra De Kurtiga ja VKE-d ja turud. sellega seoses võib öelda ka, et teenuste turgu ühtlustades peaksime me ka meeles pidama VKE-sid äh, ja lihtsustama äh, nende osalust äh, teenuste turus. mis puudutab VKE-sid, siis siin ei taha me rääkida mingisugusest ideoloogiast, teooriast, me peaksime keskenduma õigusraamistikule, mis rakendub praktikas ja paluksin, et parlamendiliikmed loeksid läbi meie väikeettevõtluse algatuse Small Business Act, seal on kaksteist võtmeettepanekut, viiskümmend alaettepanekut ja tegemist on ennetava ettepanekuga, ennetava algatusega, mis moodustab, muudab elu kergemaks VKE-dele, me ei saa kõikidest ettepaneku elementidest üksikasjalikult siin rääkida, kuid Äh, näiteks üks äh, näide on siin patendi küsimus, mis on praegu väga äh, kulukas VKE-de jaoks, kuid kavatseme selles osas Euroopa tasandil algatuse teha võr-, võrgustik kohtus neljateistkümnendal septembril Brüsselis ja lugupeetud daamid ja härrad, institutsioonide ja liikmesriikide ja ametite vaheline koostöö äh, tähtis selleks, et äh, ettevõtlusalgatus saaks ellu viia ja kõik sellised meetmed jälle omakorda on tähtsad selleks, et VKE-d äh, suudaksid kriisist võitjatena välja tulla, et äh, suuta kasvada, konkurentsis peale jääda, alles jääda, ellu jääda ja meie ülesandeks on neile selles, äh, selle eesmärgi saavutamisel igakülgset abi osutada. suur tänu, volinik Barnier ähm, ja nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt härra Benson, poolteist minutit. suur tänu suur tänu äh, ja suur tänu ka volinike, volinikule selle eest, et te olete nii pühendunud VKE-dele väikeettevõtluse algatus Small Business Act äh, on äh, selline kõikehõlmav algatus, mis peaks äh, VKE-dega seotud probleemküsimusi lahendama. kolm asja on siin väga olulised, juurdepääs kapitalile esiteks ja teiseks juurdepääs uutele turgudele, sellest oleme ka rääkinud, ja siis halduskoormuse vähendamine, pole vähimatki kahtlust, et majanduskriis muudab väikeste ja keskmiste et, suurusega ettevõtete elu äh, väga raskeks, neil on äh, raskem pääseda kapitalile ligi ja ma ootan rõõmuga komisjoni ettepanekut, äh, loodan, et komisjon tagab meile selle, et et hästi toimivad ja terved VKE-d saavad juurdepääsu kapitalile, et mis puudutab turgu, siis me tahaksime, et meil oleks juurdepääs toimivale siseturule ja aga samas tahaksime ka, et VKE-d saaksid kasvuriikidesse ligi ja äh, Hiina, India, äh, Brasiilia, äh, neil on kasvumäärad kõrged ja kui me tahame, et Euroopa majanduskasvumäär tõuseks, siis peaksid, peavad ka meie VKE-d saama ligipääsu nendele turgudele ja me peame selles osas neile abikäe osutama. ja kui me pea-, tahame võidelda halduskoormusega ja bürokraatiaga, siis peavad nii liikmesriigid kui ka Euroopa Parlament natukene siin kaasa aitama ja kui me nüüd hakkame töötama kapitalinõuete direktiivi neli kallal, siis äh, me ei tohi, me peaksime kandma hoolt selle eest, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ei kannata ja me peame võtma selleks vasta, vastavad õigusloomelised ettepanekud. suur tänu, kolleeg Benson, proua Toia nüüd üks minut. aitäh, juhataja. Euroopa kriis on loomas nõiaringi, me näeme, et firmade tootlikkus väheneb, juurdepääs rahastamisele halveneb. komisjoni ja parlamendi roll siinkohal on tagada, et me järgime oma põhimõtteid ja täidame mm, õigusalaseid algatusi nagu Small Business Act Act-need peavad saama liikmesriikides reaalsuseks. kui kõik liikmesriigid äh, rakendaksid äh, maksehäirete direktiivi näiteks kiiremini, siis äh, saaks VKE-d sellest väga palju kasu. meil on probleeme oma töömeetoditega, aga me peame kontrollima, kas meie tegevus ikkagi vastab VKE-de huvidele ja mulle tundub, et me peame siin võitlema teatava põikpäisusega, mis ei taha meil aidata luua VKE-dele sobivat raamistikku. paar sõna äh, laenude kohta, meil peab olema selged sõnumid pankadele ja me peame kaitsma VKD huvisid. suur tänu, proua Toia, nüüd härra Watson, üks minut, palun. aitäh, juhataja tervitan komisjoni ettepanekuid ja kiidan äh, raportööride tööd või austan seda. VKE on meie majanduse alus, nad äh, sisaldavad ettevõtlusvaimu, loovad töökohti ja ka tulevasi suurettevõtteid. minevikus on äh, sotsiaalpartnerite esindajad ehk siis suurettevõtted ja suurametiühingud neist sageli üle vaadanud Äh, kõige olulisem siinkohal on juurdepääs finantseerimisele. Euroopa Investeerimisfond äh, on siinkohal äh, üks võimalus palju ära teha, nad on teinud seda minu katkestatakse. kas sobib, kui härra Martin küsib teie käest midagi, härra Martin, palun vabandust, ma ei tahtnud äh, teid katkestada, ma tahtsin teid ära kuulata ja siis küsida. Ich glaube, Herr Präsident, er will mich nachher was fragen, das geht ähm,. ähm kõneleja ütleb, et ta küsib äh, hea meelega, vastab hea meelega hiljem. oluline on see, et äh, rekapitaliseeritud pangad annaksid uuesti rahastust ka väikeettevõtetele ja samuti peame tegelema maksehäirete teemadega tahaksin juhtida tähelepanu ka äh, käibemaksule piiriülestes tehingutes. minu äh, valimis äh, ringkonnas on üks väikeettevõte, kes on mulle öelnud, et äh, Euroopa Liidus on kakskümmend seitse erinevat käibemaksumäära ja see muudab VKE-dele tegutsemise väga keeruliseks. sageli on vaja ka VKE-sid puudutavaid erisätteid õigusaktidesse. kolleeg Martin, nüüd saate võimaluse küsimuse esitada. jah, ma vabandan, äh, kolleeg Watson on väga kogenud parlamendiliige ja te teate väga palju Hiina kohta. mida teie arvate? Teie ametiajal siin parlamendis, mis te arvate, mis on öö, äh, toimunud VKE-de osas, kas on olnud mingit edasiminekut või on lihtsalt bürokraatiat juurde tekitatud, kui me vaatame üle oma piiri Hiinasse, siis seal on ka palju VKE-sid, kas teile ei tundu, et Hiinas on nad vähem reguleeritud kui Euroopa Liidus? suur tänu, juhataja, ma tänan küsimuse eest, mina olen äh, Hiinas töötanud rahastamise alal ja ma näen, millised on Hiina VKE-de raskused. loomulikult regulatsioone on äh, vähem ja need on teistsugused, aga nende ees on palju väljakutseid, mida Euroopa ettevõtete ees ei ole. minu arvates äh, VKE-de äh, õiguslik raamistik Euroopas on praegu õige, ma arvan, et komisjon võiks meid aidata sellega, et nad kaaluvad tõsiselt investeeringuid lairibaühendustesse, odavamasse energiasse ja transporti, mis võimaldaks nendel väikeettevõtetel kaubelda ja edukas olla, aitäh! suur tänu kolleeg Otsonile, nüüd üks minut kolleeg Nikolsonile. suur tänu, juhataja, härra volinik ma pean ütlema, et ma mõistan, mida volinik ütles, sellepärast et äh, minu päritolumaal Iirimaal on üle üheksakümne üheksa protsendi ettevõtetest VKE-d ja neil on oluline mõju majanduskasvule ja mm, majanduskriisi mõju nendele omakorda on ka hetkel väga äh, raske. Euroopa VKE-d tegutsevad praegu rasketel aegadel Äh, väikeettevõtted on surve all, muuhulgas on neil raskusi juurdepääsuga laenudele ja vähemasti minu päritolumaal on see ka suur probleem. teine probleem on bürokraatia, millega nad peavad igapäevaselt võitlema. mind huvitaks komisjoni vastus äh, küsimusele, mis puudutab Small Business Acti äh, mõju Äh, selles osas, äh, mis puudutab äh, Euroopa õiguse mõju VKE-dele erinevates liikmesriikides. ma pean ka ütlema, et oluline on see, et me ei tohi ennast turult välja reguleerida ja oodata, et teised tulevad ja selle turu üle võtavad senikaua, kuni meie vorme täidame. suur tänu, nüüd kolleeg Pütikofer, kolm minutit, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni härra juhataja, kallid kolleegid. Small Business Act on tore asi, aga see ei ole õigusakt, see on lihtsalt üks deklaratsioon. nagu härra Toirer ütles, kui me tahame, et komisjonist saaks äh, VKE sõbraliku poliitika äh, ellu viia, siis me peame tegema kahte asja, esiteks me peame lahendama rahaprobleemi ja teiseks me peame lahendama otsust, otsustamisprobleemi. ja siin on veel kolm alapunkti, kõigepealt mis puudutab äh, teadusuuringute programmi, siis mind ikka ei rõõmusta see, et Äh, ettevõtluse peadirektoraat ja teadusuuringute peadirektoraat on kaks erinevat üksust, mulle ei meeldi need läbirääkimised, mulle ei meeldi see, et me ei suuda ühendada ettevõtlikkust ja teadusuuringuid. meil oli väga hea VKE-de sõbralik raamprogramm, aga nüüd me peame vaatama, mis saab tulevikus selle parlamendi kriteeriumiks komisjoni töö hindamisel VKE-de osas ei peaks olema mitte raha, vaid bürokraatia vähenemine, lihtsam juurdepääs kõikidele Euroopa tasandi programmidele, minevikus on äh, see juurdepääs olnud lihtsam ja me peame lähtuma innovatsiooni laiast definitsioonist, millest ka on juba minevikus lähtutud. paar nädalat tagasi said VKE-de esindajad äh, Brüsselis kokku ja üks nende peamistest sõnumitest oli just see, et innovatsioon ei piirdu ainult teadusuuringutega, VKE-de innovatsioon võib ka aidata meil lahendada paljusid suuri väljakutseid tänapäeva ühiskonnas. me peame andma VKE-dele juurdepääsu äh, meie programmidele, me ei taha äh, olla olukorras, kus äh, need programmid on kättesaadavad ainult suurtele firmadele suurtes liikmesriikides, kus on palju raha, mida uuringutele kulutada. ja need sõnad peaksid saama reaalsuseks ja need põhimõtted, millest me räägime, Mm, peaksid tõesti saama reaalsuseks. teiseks, äh, struktuurifondid, mul on hea meel, et volinik Barnier neile viitas, aga VKE-de juurdepääs nendele peab oluliselt paranema. me peame siin nägema kohalike ja piirkondlike partnerlusi kohalike omavalitsuste, uurimisasutuste ja VKE-de vahel. siin on suurepäraseid näiteid, näiteks Steinwise või öö, äh, teadusuuringute vautšerid või see, mida tehakse Cambridge'is, siin on suurepärased näited, äh, mis äh, mille eeskujul me saame parandada VKE-de positsiooni ja kolmandaks, mis puudutab juhtimisstruktuure, siis äh, komisjon peab siin võtma suurema vastutuse. siin on väga kahju, et me räägime uuest standardimise ettepanekust on äh, väga kahju, et väikeettevõtetes ei ole paljudel äh, osanikel hääletusõigusi. härra Provera, palun. aitäh, viitan sellele riigile, mida mina tean kõige paremini, Itaalia põhjaosale ja praegu on kõige suurem probleem meie FKE-dele ligipääs krediidile. see on tunduvalt olulisem kui bürokraatia, maksukoormus, rahvusvaheline konkurents, eriti konkurents Hiinaga, pank, pangad äh, on sunnitud hetkel rekapitaliseerima, nad peavad oma võlad ära maksma, mis on põhjustatud nende finantsspekulatsioonidest ja nad ei anna enam FKE-dele laene. ja väikeettevõtted on liiga väiksed äh, selleks, et äh, neil oleks endal sellised rahad või et nad saaksid ise sellise tagatise välja panna. ja see saab takistuseks meie riikide majanduse taastumisele. FKE-del kindlasti on palju head tahet, me peame parandama oma krediidimehhanisme, Äh, looma erinevaid krediidivahendeid, et aidata FKE-sid ning parandama seda, kuidas anda neile informatsiooni finantsinstrumentide kättesaadavusest, selliste instrumentide, mida, mis võiksid neid aidata. peame parandama ka nende ligipääsu sotsiaalfondidele, ilma rahata ei ole võimalik äh, saada uusi vahendeid, ei ole võimalik investeerida ja seetõttu ei saa nad ka panustada et, oma riigi edenemisse. aitäh, järgmiseks härra Martin, palun aitäh, me kõik oleme sellest nüüd teadlikud, kõik on ju öeldud, aga seda ei ole teinud mitte kõik. ma ei hakka sama joont siin ajama, vaid hoopiski kiidan teid, härra volinik, sest et eh, see, mida ütlesite teie, on A oluline, B õige, aga see sõnum ei ole veel inimestele kohale jõudnud inimesed, kes puutuvad FKI-dega kokku, näevad, et on lõhe selle vahel, mida Euroopa Liit äh, võib saavutada, suudab saavutada, kui me räägime siin näiteks bürokraatia vähendamisest, aga ka näiteks ligipääsust äh, rahastamisele, te teate neid äh, arve ainult, ainult kolmkümmend neli protsenti kõikidest riigihanke lepingutest Euroopa Liidus läheb FKE-dele, isegi olukorras, kus majandustulemuste poolest äh, moodustavad nad ju poole, viiskümmend protsenti. Äh, palju sellest äh, puudutab teie konkreetseid tegevusi, te palute meil olla optimistlikud, ma tahaksin olla optimistlik, majanduskomisjonis olen ma koostanud raporteid selle kohta, kuidas harmoniseerida statistikat, kuidas saavutada paremat ligipääsu, aga lõppkokkuvõttes puudutab see päris palju just informatsiooni ja ligipääsu kergust informatsioonile, kuidas seda informatsiooni lugeda, siin me peame keskenduma internetiportaalidele, kuidas ma saan selle raha kõige väiksema võimaliku bürokraatiaga. ma arvan, siin on vaja teha ära päris palju ja tahaksin julgustada teid keskenduma sellele konkreetsele aspektile. aitäh, härra Martin, nüüd proua De Castillo. suur aitäh, härra president, aitäh volinikule senini, kuni me, kui me oleme tegelenud FKE-dega, siis on kõik rääkinud äh, rahastamisest, likviidsuse puudumisest, äh, raskustest, mis on seotud ligipääsuga krediidile, sest et see on esimene probleem. see on valitsuste probleem, see on FKE-de probleem, see on kõigi ettevõtete probleem ja ka pankade probleem. ja kõige rohkem on see kõigi Euroopa kodanike probleem aga lubage mul rõhutada ühte aspekti, mis minu arvates on äh, strateegiliselt oluline ja mida on hetkel ainult puudutatud, see puudutab äh, siseturgu. viimastel nädalatel oleme me näinud, äh, et Euroopa Liidus rõhutatakse seda, kuivõrd oluline on arendada siseturgu, seda edasi arendada, see on strateegiline faktor, millega majanduslangusest välja tulla vaadates täna suhet siseturu ning FKE-de vahel, siis me näeme, et ainult kakskümmend kolm protsenti eh, kahekümne kolmel protsendil FKE-dest on piiriülene kauplemine ning ainult kolmteist protsenti eh, teevad seda väljaspool omaenda territooriumit, omaenda regiooni. nii et siin on eh, tohutu defitsiit, mida tuleb ületada me peame tegelema selle seadusandliku fragmenteeritusega Euroopa siseturul. kui MKE-d vaatavad tulusid-kulusid, siis eh, see on, nende jaoks on niivõrd kulukas, eh, et ületada see fragmenteeritus siseturul, me peame selles osas midagi ette võtma. aitäh! nüüd eh, proua Merkis, üks minut, palun. aitäh! härra president, härra volinik, hetkel me räägime sellest, mida selle kriisiga ette võtta ja me peame keskenduma FKE-dele, me ei räägi siin mitte ainult rahast, kuigi see on samuti äärmiselt oluline, peame aga vaatama kuidas saavutada õiget koolitust, me peame tagama, et me mitte ainult ei loo innovatsiooni, vaid et seda ka kasutatakse, et seda arvestatakse. päris paljud inimesed räägivad siin teadustööst, aga innovatsioonist FKE-de puhul ei räägita eriti peame rohkem keskenduma kogu eh, finantssüsteemile, finantsaspektidele. paljud inimesed räägivad sellest, et eh, need summad on tegelikult väga väiksed, mis on vajalikud eh, riskikapital, aga kuidas sellega tegeletakse antud fondi puhul, kas see tegeleb ka väikeste summadega, just alustavad ettevõtted tihtipeale vajavad neid väikseid summasid ja need on tihtipeale inimesed, ettevõtted, kes alustavad teist korda, ka nendel on vaja võimalusi. härra Tajani ütleb meile, et komisjoni poliitikad eh, siinkohal ei ole eriti head, mis puudutab neid eh, teise võimaluse ettevõtteid. mida me teha saame, kas me saame seda kuidagi parandada, kas me saaksime kuidagi positiivselt eh, läheneda ettevõtetele, kes tahavad teist võimalust? aitäh, härra Merkis, nüüd härra Kallager, palun aitäh, president. MKE-de äh, sektor on oluline. Äh, Iirimaal on umbes veerand miljonit MKE-d. Äh, see sektor annab jätkusuutlikku ning pikaajalist tööhõivet näiteks ka minu valijatele loode Iirimaal ja kulud on kõige suurem äh, takistus selle sektori ees, seda hoolimata sellest, et äh, tak-, maksumaksjad on toetanud Iiri pangandussektorit ja selle tõttu mitmed äh, elujõulised ettevõtted võitlevad ellujäämise nimel praeguses situatsioonis see on takistuseks demokraatiale, töökohtade loomisele ja sellega peab tegelema. tahaksin meenutada parlamendile, volinikule, et president Barroso eelmisel aastal lu-, siin liidu olukorra kõnes lubas, et sellega tegeletakse ja ma ei ole veel mingisuguseid samme siin näinud. FKT sektor on Euroopa majanduse mootor, peame siis rakendama poliitikaid, et tagada majandusatmosfäär, mis oleks investeeringutele ning majanduskasvule kasulik, aitäh! aitäh, härra Kallagar ja nüüd üheks minutiks härra Tošanovski aitäh, härra president. ei peagi vist ütlema, et me oleme kõik nõus äh, selle koha pealt, kuivõrd olulised on FKE-d Euroopa Liidu majandusele tervitan katseid vähendada ning äh, lihtsustada bürokraatiat väikeettevõtete jaoks ning tean äh, paljude omanike käest, et nad aust-, nad hindavad seda lähenemist aga me ei tohiks unustada ka kõiki neid norme ning määruse, mille Euroopa Liit on vastu võtnud, Euroopa Parlament on vastu võtnud, sest neil on märkimisväärne mõju EKA-dele. mis puudut-, määrused, mis puudutavad restorane, äh, kohustuslik äh, sildistamine, see suurendab nende kulusid ja lihtsalt selleks, et pidevalt silma peal hoidma, hoida sellele, kuidas Euroopa seadusandlus muutub, on tohutu koormus FKE-dele oluline probleem on ka see, millised reeglid kehtivad töötajate töölevõtmisele ja siis sellisel juhul kui me võtame vastu Euroopa seadusi, peaksime me arvestama ka sellega, milline mõju on sellel FKE-dele. aitäh, härra Tošanovski, järgmiseks proua Marganti, palun. kahtlust-, härra Marganti. aitäh president, me kõik teame, kuivõrd olulised on FKE-d Euroopa majandusele ning seetõttu on õige, et nad on meie tegevuste keskmes. üks peamisi probleeme FKE-del on ligipääs krediidile, seda on tihtipeale öeldud, oleme sellest ka täna palju rääkinud ja Basel kolm reeglite jõustumisega muutub see isegi veelgi keerukamaks ning kulukamaks nende jaoks äh, pankadel on nüüd kõrgemad paki-, kapitalinõuded ning eh, see tähendab seda, et nad on rangemad laenude andmisel ning finantseerimiskulud suurenevad. sellel on kõige suurem mõju just FKE-dele, kardan ma, laenud EBKE-dele on ju need, kus on kõige vähem riski, kas siis meil ei saaks olla eh, konkreetsed reeglid ja meetmed selleks, et need probleemid ületada, nad on väga innovaatilised ja väga konkurentsivõimelised, eh, selleks, et olla konkurentsivõimelised, peavad nad olema innovaatilised ja seda ei saa teha ilma rahata. aitäh, nüüd härra Brons, üks minut. aitäh, ainult kümme protsenti FKE-dest ekspordib teistesse liikmesriikidesse ja veel vähem riikidesse, mis on väljaspool Euroopa Liitu. paljud eh, FKE-d on mikroettevõtted, kus on väga vähe töötajaid, eh, eh, on ettevõtted, mis aitavad korjata kokku võlgasid teistelt liikmesriikidelt, see parem ligipääs laenudele, sellel on väga piiratud Äh, mõju väikeettevõttele, mikroettevõtetele, MKE-d, väikeettevõtetelt, kui neid küsitakse, mida nad tahavad valitsuselt, äh, et siis nemad ei taha mitte mingit granti või garantiid, vaid nad tahavad lihtsalt vabadust ülemäärasest maksustamisest. üheksakümne kaheksandast aastast kahe tuhande kümnendani Euroopa Liidu seadusandluse kulud äh, Ühendkuningriigile üksinda oli üle tuhandete miljonite ja see teeb äh, raskeks konkureerimise vähem reguleeritud riikidega väljaspoolt Euroopa Liitu. FKE-del on suured äh, ambitsioonid, mis, millel ja kõigel sellel on vähe pistmist ettevõtlusega ja palju pistmist Euroopa Liidu dogmaga. proua Sartori, palun. suur tänu usun, et äh, viimase paari aasta jooksul, mis on olnud äärmiselt rasked Euroopa majandusele, on äh, meie VKE-d kannatanud äh, kriisi tõttu, nad on kaotanud töökohti, kuid sellegipoolest on nad väga hästi vastu pidanud ja nad on jäänud endiselt Euroopa majanduse kandvaks talaks ja sellega seoses on üks väga huvitav tõsiasi, mis väärib esiletõstmist. VKE-d kes äh, tegutsevad innovatsiooniga, äh, suudavad äh, majanduslangusest paremini välja tulla kui teised ettevõtted, hoolimata sellest, et tegemist on võib-olla VKE-dega, kes ei ole innovatsiooni liiderriikides. VKE-dele tuleb ulata, ulatada abikäsi Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raamistikus, samuti VKE-d aitavad meil saavutada tõeliseid tulemusi kiiremini kui varem. me peame kandma hoolt selle eest, et liikmesriigid peavad oma lubadusi, täidavad oma kohustusi ja rakendavad äh, direktiive ja muudavad tõepoolest äh, VKE-de elu kergemaks. kuulasin huviga voliniku sõnavõttu, volinik käsitles äh, olulisi teemasid, mis on seotud VKE-de tegevusega ja iseäranis pakkus mulle huvi üks asjaolu, nimelt äh, uue e-, eluhõngu sissepuhumine VKE-desse, see on äh, meie kõigi jaoks oluline. ja äh, järgmisena palun härra Kutas, suur tänu. majandus- ja finantskriisi on majanduse või finantskriis on mõjutanud Euroopa VKE-de tegevust ja seda negatiivselt. Rumeenias on viiskümmend viis protsenti VKE-dest äh, kahe tuhande kümnendal aastal olnud ähm, mada-, madalamad majandusnäitajad kahe tuhande üheksandal aastal, seitsekümmend viis protsenti ettevõtetest on pidanud oma tööd vähendama VKE-de täht-, VKE-d on tähtsad Euroopa tööhõive seisukohast, seitsekümmend üheksa protsenti töökohtadest Euroopa, Euroopas luuakse VKE-de poolt, seetõttu me peaksime igati stimuleerima meie VKE-sid, looma neile võimaluse äh, rahastusvahend, rahastamisvahendite kasutamiseks, kõrvaldama kõik bürokraatlikud takistused enda tegevuse teelt. me oleme keskendunud liigselt Euroopa pangandussüsteemidele äh, ja unustanud VKE-d, kes loovad äh, tegelikult Euroopas tööhõivet suur tänu, härra Kutas ja nüüd saab sõnu üheks minutiks härra Rinaldi. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid, lugupeetud volinik. kui me saaksime siin täna kuulata, mida on öelda VKE-de esindajatel, siis äh, kuuleksime kindlasti väga murettekitavaid avaldusi ja, äh, ja väga süngeid kirjeldusi äh, nende probleemidest VKE-d seisavad tõesti silmitsi tõsiste probleemidega, me peame aitama neil nende tegevust muuta rahvusvaheliseks, me peame kandma hoolt selle eest, et nad tõesti suudaksid maksta käibemaksu. meie keeruliste käibemaksusüsteemide tingimustes on see väga keeruline ja äh, samuti VKE-del puudub lihtne juurdepääs struktuurifondi vahenditele, krediidivahenditele. me keskendume siin äh, pankade taaskapitaliseerimisele ja me peaksime ähm, seadma pankadele ka eeskirju äh, see ja äh, tingimusi, et nad muudaksid VKE-dele rahastamisvahendite kättesaamise kergemaks. Äh, pangad, krediidiinstitutsioonid põhimõtteliselt lämmatavad meie VKE-sid. suur tänu, härra Nenaldi ja nüüd härra Paška. suur tänu, et andsite mulle sõna, lugupeetud volinik, lugupeetud juhataja hiljutised uuringud näitavad, et hoolimata sellest, et Euroopa institutsioonid on tegutsenud ja võtnud mitmeid meetmeid VKE-de äh, elu parandamiseks, ei ole olukord siiski parandanud. suuremas osas liikmesriikides on õigusloomelisi probleeme. Nad on ainult ametlikult püüdnud parandada äh, ainult vormiliselt püüdnud parandada VKE-de olukorda, aga mitte praktikas ja pidades silmas seda, et meie majanduse seis on üsna vilets, peaksime me avaldama rohkem äh, survet liikmesriikidele, et nad kõrvaldaksid täie, liigse bürokraatia takistused VKE-de teelt. Äh, näiteks restorani omanik peab äh, me, minu koduriigis kuuele erinevale asutusele esitama äh, erinevaid aruandeid, saama igasuguseid kinnitusi vähemalt kolmest ametist selleks, et oma tegevust ellu viia. ja India, Brasiilia ja Hiinaga võrreldes on olukord üsna vilets, seal on VKE-de elu, olukord palju kergem härra Obermeier, üks minut. suur tänu, proua juhataja, härra juhataja. Euroopa Liit ütles kahe tuhande üheksandal aastal me tahame aidata VKE-sid, aga nägime, et majanduskriis mõjutas, tabas tugevalt VKE-sid ja Basel kolme äh, tingimused on VKD jaoks keerulisemad kui varasemad nõuded. me oleme siin rääkinud väikeettevõtlusalgatuse vallas strateegiatest, mida saab rakendada, aga meil on suur võlamäär, bürokraatia koorem ja mingisugust kergendust ei ole oodata. üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa ettevõtetest saavad ainult kümme maksimaalse või maksimaalselt viisteist protsenti avalikest vahenditest, aga samas on nad Euroopa kõige suuremad tööhõive loo tekitajad ja töökohtade pakkujad. ja siinkohal tuleb selline tasakaalunihe küll kõrvaldada. me peame äh, VK, VKE-de bürokraatia koormat vähendama. suur tänu ja härra Rüübich, poolteist minutit, suur tänu, äh, lugupeetud äh, juhataja, austatud volinik Barnier. kõige olulisem Äh, ma avalduse on teinud siin äh, Slovakkia minister, kes ütles, et äh, VKE-d loovad töökohti ja neilt ei tohiks seetõttu võtta ära nii rahalisi vahendeid töökohtade loomiseks. inimesed, kes võtavad, kes lähevad riski peale välja, kes löövad, loovad töö, too, töökohti, vajavad toetust, neil peaks olema öö, juurdepääs teenustele, toodetele, lik-, rahale. ja me peaksime võimaldama neil võlgu tagasi maksta madalama intressimääraga. seda me peaksime tegema selleks, et tagada meie ettevõtete konkurentsivõimelisuse maailma tasandil, me peame aitama nendel ettevõtetel kasvada. võtame näiteks soojusisolatsiooni või termilise energia kasutamise installatsioonid. Ähm, selles vallas on võimalik väga palju ära teha. Bulgaaria on näiteks vähendanud kasumi maksustamist. Kreekas jällegi on ettevõtte kasumi väga tõsiselt maksustatud, äh, nii et äh, igal juhul VKE-de puhul tuleks rakendada sobivaid äh, maksumäärasid. suur tänu, härra Rüübich ja nüüd härra Karins, poolteist minutit. härra juhataja. kriis, kriis, kriis. kõik räägivad kriisist aga me ei peaks mõtlema mitte ainult kriisi põhjustele, vaid peaksime mõtlema, kuidas me saame sellest kriisist välja. kui meil see õnnestub, siis loome uusi töökohti, tekib majanduskasv, aga kallid kolleegid, need töökohad ei tule pangandussektorist ega uutest suurtest ettevõtetest. uusi töökohti loovad väikesed keskmise suurusega ettevõtted, kes juba praegu äh, on tööle võtnud rohkem kui üheksakümmend miljonit inimest üle kogu Euroopa kriisi seljatamiseks on meil vaja pöörata rohkem tähelepanu VKE-dele. ja miks? sellepärast, et VKE-d suudavad märkimisväärselt kiiremini olukorraga kohaneda, omaenda vigadest õppida, nad suudavad kiiresti reageerida turumuutustele ja kolmandaks ja see on minu meelest kõige olulisemaks, Nee, nemad on ettevõtted, kes kõige kiiremini loovad uusi töökohti, võtavad uusi inimesi ja tööle. mida me peame selle sektori aitamiseks tegema? kõigepealt äh, meie piirid peavad jääma avatuks, teiseks peame pakkuma äh, finantsvõimalusi äh, neile läbi riskikapitali, laenude ja kolmandaks peame kindlasti vähendama bürokraatiakoormat, mis nende arengule päitsed pähe saab. ait-, laskem VKE-del meid kriisist välja vedada suur tänu. suur tänu, härra Karens ja nüüd härra Kerri, palun, poolteist minutit. suur tänu väga oluline on rääkida sellest teemast, iseäranis pidades silmas praeguseid nõukogu arutelusid. kakskümmend kaks poolteist inimest, kakskümmend kaks koma viis töötut, kakskümmend kolm miljonit VKE-d. kui te küsiksite VKE-delt, kas nad äh, saaksid uusi töökohti luua, ütleksid äh, suurem osa nendest, et jah, õigetel tingimustel, õigetes oludes jah. ja üks nendest õigetest tingimustest oleks juurdepääs krediidile. minu enda koduriigis pankasid on taaskapitaliseeritud, äh, kuid nemad ei tule VKE-dele vastu isegi äh, väiksema äh, defitsiidi puhul äh, on nende elu tehtud väga keeruliseks. ja nagu volinik isegi mainis, meil on vaja lihtsamaid eeskirju riigihangete osas, volinik mainis ka riskikapitali tähtsust, me ei ole siin päris ähm, ajakohased iseenesest võrreldes Ameerika Ühendriikidega, samuti innovatsiooni küsimusele tuleb tähelepanu pöörata, siis e-kaubanduse. ma olen lugenud erinevaid statistilisi andmeid, kuid igal juhul kindlasti on see valdkond, valdkond, kus me saaksime VKE-de elu lihtsamaks muuta. suur tänu, kolleeg Kelly ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde, härra Schwab liebe kolleginnen und kollegen! kallid kolleegid! VKE-del, VKE-de jaoks oleks hea, kui kõigi jaoks kehtiksid ühed ja samad reeglid, aga Euroopas meil paraku ei ole sellist ühtse turu raamistikku, mis meil peaks olema, hoolimata sellest, et oleme ühtse turu akti vastu võtnud meil on mitmeid näiteid äh, selle kohta, kuidas elu on keeruline, juurdepääs äh, rahastamisvahenditele, äh, erinevad tingimused, liikmesriikide olukorrad on väga erinevad ja VKE-d tahavad pääseda välisturule. Nad peavad aga sellega seoses võtma arvesse erinevaid tingimusi, erinevaid nõudeid erinevates liikmesriikides. VKE-del puuduvad oma erihuvid, nende ainsaks huviks on see, et igal pool kehtiksid võrdsed tingimused ja samad mängureeglid. suur tänu, härra Schwab ja, ja nüüd proua Henslik. härra juhataja lugupeetud volinik, mina olen Rahvapartei variraportöör. hilinenud maksete direktiivi küsimuses ja seetõttu pöörduksin selle teema juurde. VKE-de olukord erinevates liikmesriikides on väga erinev. on liikmesriike, kus olukord oli väga keeruline juba varem ja nüüd on see muutunud veelgi hullemaks uurides statistilisi andmeid, äh, võime tõdeda, et äh, väga vähe on neid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes väidavad, et nende olukord on paranenud. mul on väga hea meel, et ütlesite, et pöördute volinik Dajani poole ja mm, püüate kanda hoolt selle eest, et hiliste maksete direktiivi äh, e-, sätted saavad ellu viidud suur tänu, proua Henselik ja nüüd äh, proua Pasesko. suur tänu, juhataja. kuna VKE-d on meie peamised töökohtade loojad, siis äh, VKE-d aitavad äh, kindlasti otseselt kaasa Euroopa majanduse taastumisele. kahe tuhande kaheksandal aastal loodud väikeettevõtlusalgatus Small Business Act peaks aitama meie ettevõtete konkurentsivõimet parandada. ma toetan äh, koolituse ja hariduse tasandi parandamist, heade tavade levitamist. minu koduriigis äh, on meil oma START-programm, mis aitab parandada noorte inimeste e-, ettevõtluse äh, tegevust. Mm, oluline on ka see, et me pakuksime VKE-dele rahastamisvõimalusi ja samuti ka reklaamivõimalusi. uued valitsusprogrammid Rumeenia VKE-de toetamiseks äh, on äh, üle äh, saja tuhande töökoha loonud ja täiendavad, täiendavad meetmed VKE-de rahastamisvõimaluste parandamiseks on väga teretulnud. ja nüüd härra Luham üheks minutiks. tänan juhataja, härra volinik, kallid kolleegid Small Business Acti vastuvõtmine oli kasulik Euroopa ettevõtlusele, sellepärast et äh, uute ettevõtete loomine on muutunud lihtsamaks ja odavamaks, aga praegusel hetkel tahaksin rääkida niinimetatud SBU-dest ehk siis äh, Euroopa äriühingutest. me kõik teame, et äh, need firmad saavad tegutseda igas liikmesriigis nagu oma liikmesmaal selle staatusega saavad ettevõtjad kokku hoida aega, raha ja vältida bürokraatiat. ma arvan, et praegusel majanduslikult keerulisel ajal ehm, ja selleks, et aidata ettevõtteid eh, Euroopa tasandile liikuda, peaksime võtma eh, uusi õigusakte, eh, mis võimaldaks ettevõtetel ennast ümber registreerida Euroopa äriühinguteks. see koos Euroopa lepinguõigusega aitaks kõvasti kaasa Euroopa VKE-de heaolule. suur tänu, kolleeg Swinburne, üks minut. suur tänu Walesis pakuvad VKE-d üheksakümmend üheksa protsenti tööhõivest, aga majanduskriisi kontekstis on neil väga raske. ma mõistan VKE testi ja riigihangete eh, direktiivi eesmärke, aga nad ikkagi ei aita otseselt VKE-sid ja mikroettevõtteid praeguses majanduskliimas. me räägime siin lähenemisrahastamisest ja sellest, et Äh, rahastamise eesmärgiks on äh, suurendada vaesemate piirkondade konkurentsivõimet, kutsuksin üles äh, komisjoni otseselt toetama VKE-de laienemist. mikroettevõtted annavad miljonitele inimestele tööd lähenemisrahastamise sihitud kasutamine nende laienemisel võiks anda mm, tohutu hoo Euroopa majandusele VKE-del on vaja rohkem otseseid tegevusi ja vähem poliitikaid. aitäh, kolleeg Swinburn, nüüd kolleeg Kalpjärs. suur tänu, volinik. suur tänu, juhataja Small Business Act ja komisjonile esitatud küsimused näitavad, et ära on veel teha palju selleks, et tagada, et VKE-d saaksid teha oma tööd ärisõbralikus keskkonnas. majanduskriis on VKE-sid väga rängalt mõjutanud, tegelikult kõige rängemini rahastamisvõimalused on dramaatiliselt vähenenud. innovatiivsed ettevõtted on hetkel suurtes raskustes. ja ma olen veendunud, et palju sõltub sellest, kas meil õnnestub leida väljapääs praegusest kriisist. palju sõltub sellest, kuidas me VKE-sid kohtleme, mida me teeme nende aitamiseks kuidas me hõlbustame nende juurdepääsu finantseerimisele. ma toetan VKE testi rakendamist ja ma toetan ka struktuurifondide juurdepääsu lihtsustamist. suur tänu, proua Kalpits! nüüd lõpetab arutelu volinik Barnier. suur tänu, härra juhataja, ja suur tänu kõikidele küsimuste ja ettepanekute eest, mida ma huviga kuulasin ja kindlasti annan nad kõik härra Dajanile edasi. enne kui ma püüan teile kõigile vastata, siis äh, nagu proua Satori ütles, palju probleeme, mis meie ees VKE-dega seoses seisavad, on seotud äh, nii-öelda riikliku ökosüsteemiga ehk siis äh, administ-, haldussüsteem, maksusüsteem, milles nad toimivad. seega me peame tegutsema liikmesriikides koha peal, aga samas peame tegutsema ka Euroopa Liidu tasandil äh, tekst, mis puudutab äh, mikroettevõtteid, on praegu nõukogus teisel lugemisel ja loodetavasti jõuab lõppfaasi veebruaris. proua Swinburne ja veel mõned kõnelejad tõstatasid liikmesriikide pädevuse küsimuse ja mikroettevõtete küsimuse. paljud kõnelejad rääkisid VKE-de rahastamisest, sellest rääkisin ka mina pikalt oma sissejuhatuses ja ma kordaksin veel, et meie eesmärgiks on aidata rahastamist, mis puudutab äh, investeeringuid ja eksporti. ma mainisin, et Euroopa Liidus tegutseb kolm tuhat, kaheksa tuhat kolmsada panka, kellest äh, enamik on äh, VKE-de äripartnerid me tegutseme nende pankadega, aga me peame ka oma rekapitaliseerimismeetmete ja nende majandusliku mõju osas ettevaatlikud olema. see kõik omab olulist mõju ka VKE-dele ja seetõttu äh, tuleb üheksandal novembril välja härra Tajani ettevalmistatud teatis VKE-de rahastamise kohta äh,. härra Watsonile ütleksin ka, et loomulikult äh, maksustamine teeb ka meile muret. selle aasta lõpus annab komisjon välja dokumendi, äh, mis puudutab käibemaksuraamistiku äh, hõlbust, lihtsustamist just nimelt piiriüleste tehingute puhul. proua Merkis rääkis nii-öelda teisest võimalusest ausatele ettevõtjatele Ähm, kuigi tõesti pankrotis ettevõtjatest ainult nelikümmend, neljakümne kuue protsendi puhul on mingisuguseid õiguslikke etteheiteid, siis avalikkuse silmis pankrot sageli võrdub äh, pettusega. Äh, meie praegune õigus võimaldab liikmesriikidel seada kolmeaastase rehabilitatsiooniperioodi ettevõtjatele äh,, selleks, et võlgadest vabaneda ja selle teema osas komisjon jälgib väga täpselt toimuvat. ma kavatsen ka ühtse turu akti raames ähm, välja pakkuda säte, mis puudutab äh, riskikapitali liikuvust. Münchenis me kohtusime SME-d VKE-dega ja nad selgitasid, äh, milline on nende arusaam riskist, aga on selge, et Euroopa riskikapitalifondi on meil vaja. proua Hanslik tõstatas maksehäirete küsimuse härra Tajani on pöördunud kõikide liikmesriikide poole selleks, et tagada maksehäirete direktiivi õiget kohaldamist kõigis valdkondades. Ähm, härra Tajani ja teiste kolleegidega, näiteks härra Šemetaga, teeme koostööd selleks, et ähm, otsida võimalusi äh, VKE-dele õigusaktide raames paremate võimaluste andmiseks. siin näiteks riigihanked on üks näide. räägiti ka bürokraatiast, loomulikult äh, kui nüüd väga lubiga vaadata, siis ilmselt bürokraatiat leiab ka väljaspool Brüsselit, aga on selge, et ka Brüsselis on võimalik äh, asju lihtsustada, samas tuleb seda teha ka liikmesriikide tasandil. ja kolleegidele Källagere, Källagerile ja teistele kinnitan, et me püüame tagada et tõesti kõikides liikmesriikides seda VKE testi rakendataks. härra Pütikofer rääkis äh, ettevõtluse peadirektoraadi ja teadusuuringute peadirektoraadi vahelisest äh, dialoogist, loomulikult komisjoni sees toimib koostöö hästi ja proua Georgan Quinn äh, teeb koostööd härra Tajaniga ja selle mõju on näha ka uues finantsraamistikus ja sinna alla jääb ka üks äh, raamistik, mis puudutab VKE-de konkurentsivõimet ja VKE-de juurdepääsu teadusuuringute rahastamisele. Äh, räägiti ka standardimisest, äh, VKE-d osalevad standardimistöös läbi oma esindusorganisatsioonide ja sellel teel on neil võimalik oma seisukoht välja öelda. kui me vaatame VKE-de olulisust, üheksakümmend üheksa protsenti meie majandusest on ju tegelikult VKE-d. Ähm, siin küsiti, et äh, kust see majanduskasv tuleb, VKE-dest tulebki majanduskasv, nad on mobiilsed, nad kohanduvad kiiresti aga samas, austatud äh, parlamendiliikmed, me ei peaks olema ka naiivsed ja me peame sisse seadma äh, vastastikususe põhimõtte, kui me räägime äh, riigihangetest suhetes kolmandate riikidega aga me peame olema ettevaatlikud, et mitte fragmenteerida siseturgu, siin räägiti, räägiti väikestest partiidest. põhjus, miks meie kaubanduspartnerid meist austavad, on just selles, et meil on suur äh, turg, viissada miljonit tarbijat, kaks kakssada miljonit ettevõtet, nii et ärgem ka siit nüüd äh, äh ajaloo juurde tagasi pöördugem aga ma saan aru, et äh, riigihangete teema on VKD-l oluline. proua Pasescu rääkis koolituse rahastamisest, loomulikult on selge, paljudes liikmesriikides ei rahastata koolitust piisavalt. me rääkisime majanduskasvust ja härra Tajaniga teeme me koostööd teemal, mis ei ole mitte kerge teema veel mõni aeg tagasi meil ei olnudki tööstuspoliitikat kui sellist. aga me peame ületama samasuguseid takistusi nagu äh, söe- ja teraseühenduse alguspäevadel me peame looma uusi struktuure, infotehnoloogia struktuure, arvestame biotehnoloogiaga, äh, materjalitehnoloogiaga, transpordiga, kõikides nendes valdkondades me peame tagama Euroopa Äh, sõltumatuse me ei saa jääda sõltuvaks äh, mujal maailmas äh, loodud tehnoloogiatest ja toodetud toodetest. minu valdkonda käivad ainult teenused, aga sama peame me suutma teha ka toodete osas ja me ei saa piirduda ainult imporditud toodete tarbimisega. nii et äh, koos härra Tajaniga hakkame me tegelema uute algatustega, mis puudutavad tööstuspoliitikat. ma kutsuksin ka äh, kõiki teid, austatud liikmeid, äh, kes, keda teid VKED teema äh, huvitab, vaadake seda tabelit siin selles väljaandes see puudutab Small Business Acti. meil on siin kaksteist äh, nii-öelda võtmehooba kasvuks, viiskümmend üldettepanekut, nende hulgas näiteks patenditeema, mida siin mainiti, ja kõik need ettepanekud peaksid äh, ellu rakenduma järgmise kahe aasta jooksul, mõned juba selle aasta jooksul ja kõik need ettepanekud on selleks, et midagi lihtsustada, nad on proaktiivsed. siseturgu väga sageli peetakse piirangute allikaks, aga VKE-dele peab sellest saama võimaluste allikas. Äh, te tunnete mind, mulle ei meeldi ideoloogiline õigusloome. VKE-de puhul me peame aitama neid äh, investeeringutega, mobiilsusega maksualaselt ja need on need valdkonnad, millega me tööd teeme. nii et VKE-d saaksid tegutseda ka suurel turul. meil on jäänud mulje, et suur turg on suurte ettevõtete jaoks, aga mina tahaksin, et see muutuksid. Nendest teemadest rääkisid ka paljud äh, liikmed, näiteks proua del Castillo Vera. ja me kavatseme luua ka eraldi portaali VKE-dele, mis annaks neile infot kõige selle kohta, mida me teeme. me tuleme härra Tajaniga koos selle teema juurde tagasi. me püüame nii-öelda sõlmida VKE-de Euroopa lepingu äh, Euroopa õigusaktide raames selleks, et VKE-d aitaksid taastada majanduskasvu ja ma olen kindel, et nad on just selleks esimeseks hoovaks, kes seda teeb, suur tänu. suur aitäh, härra volinik Barnier, see arutelu on nüüd lõppenud. järgmine punkt päevakorras on üheminutilised kõned vastavalt reeglile.